on korras, sest raportöör on kohal ja me võime aruteluga alust, algust teha. me räägime siin kolleeg David Martini raportist, mis puudutab Euroopa Parlamendi kodukorra kohandamist Lissaboni lepinguga. ja sõna saabki härra Martin. suur tänu, president, suur tänu teie kannatlikkuse eest ja ka sellest, et te siin ise kohal olete. kui ma esmakordselt kaheksakümne neljandal aastal kandideerisin Euroopa Parlamenti, rääkisin ma Ken Collinsiga, toonase ko-, Šoti kolleegiga, äh, sellest, et tuleks vaadata üle parlamendi roll, sest parlament justkui ei mängi olulistes küsimustes mingisugust rolli. Ken ütles, et see on tõesti äh, tõsi, aga kui küsida äh, iga eh, väikelapse ema käest, eh, siis nemad kinnitavad, et igemed on üsna märkimisväärse mõjuga. jah, ka meil ei pruukinud hambaid olla, aga igemed olid meil tugevad. nüüd me oleme eh, jõudnud läbi puberteedi ja puberteedi Nitsa lepinguga täiskasvanu ikka ja Lissaboni leping minu arvates äh, toob meid tõesti täiskasvanud parlamentide perre terviklikult ja mul on väga hea meel koostada raportit meie uute pädevuste kohta vastavalt Lissaboni lepingule. mul on see suur au, aga tuleb ka öelda, et ma olen mõneti pettunud. seda raportit peaks tegelikult nimetama Corberti raportiks. Äh, härra Corbett tegi enne valimisi suurt tööd selle äh, raporti kallal ta äh, muutus, muutis väga lihtsaks mul Lissaboni alaste aspektide käsitlemise, mitte Lissaboni alased aspektid olid küll keerulisem, aga härra Korbert tegi Lissaboni asjas töö ära. see raport valmistab ette meie uued pädev, pädevust see, et kaubanduspoliitikas näiteks nüüd hakkame moodustama koos nõukoguga kõigi kaubandusasjade üle, siis põllumajandus ja kalandus, kus meil on kaasotsustusõigus, siin viimistletakse ka Euroopa Komisjoni rolli, luuakse uus äh, side Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel ja tuuakse välja meie parlamendi uued pädevused, suuremad, suuremad osa küsimustest ei ole vastuolulised. ma tooksin välja paar vastuolulisemat punkti, aga jällegi tuleb tunnistada, et fraktsioonid on näidanud üles suurepärast koostöövalmidust kõik peamised variraportöörid ja koordinaatorid on olnud, olnud väga toetust andvad, aga paar küsimust on veel lahendamata, kõigepealt, kes peaks juhtima meie delegatsiooni COSAC-is? kas see peaks olema põhiseadusasjade komisjoni esimees või asepresident, kes vastutab nende küsimuste eest, Euroopa Parlamendi asepresident siis. komisjon otsustas, et selleks peaks olema komisjoni esimees täiskogu loomulikult otsustab, aga tuleks ära märkida, et COSAC ei puuduta ainult äh, institutsiooni vahelisi suhteid, vaid paneb paika ka poliitika. seetõttu peaks meie aseesimees juhtima seda delegatsiooni. mis puudutab suhteid rahvusparlamentidega, siis meil on olnud teatud vastuolusid, äh, et kui äh, detailselt peaksime me pane, paika panema reeglid, mis reguleerivad neid suhteid ma tegin head koostööd ka härra Brokiga selles küsimuses ja me panime paika teatud üksikasjad, aga härra presidendil on endiselt võimalus läbi rääkida veel täiendavate üksikasjade osas äh, liikmesriikide parlamentidega. siis veel üks vastuoluline punkt, kuidas äh, tegeleda lähimuspõhimõttega meie komisjonide roll selles osas on äh, üsna kergesti paika pandud, aga probleemne on, mis juhtub siis, kui meie komisjon ütleb, et ei, lähimuspõhimõtet pole rikutud ja õigusaktiga peaks edasi minema. kas Euroopa Parlamendi liikmetel peaks olema ka mingisugune võimalus seda küsimust tõstatada täiskogul? mina ja mõned teised oleme esitanud muudatusettepanekuid, kus me ütleme, et kui kümme protsenti saadikutest arvab, et lähimuspõhimõtet on rikutud, siis arutatakse seda ka täiskogul, see on selline turvameede. viimane asi. vaatlejad. kas äh, uute liikmesriikide vaatlejaliikmed peaksid osalema meie istungitel, mina arvan, et jah aga võtmeküsimus on, kas need vaatlejaliikmed peaksid olema inimesed, kes muidu oleks valitud Euroopa Parlamendi liikmeteks. minu arvates on meie usaldusväärsuse puhul kriitilise tähtsusega see, et kui me lubame igalühel öö, öö, meie vaatlejaliikmeks saada ja ma olen kuulnud kuuldu, kuulujutte, et mõned liikmesriigid soovivad oma parlamendisaadikuid siia vaatlejaks saata, siis see oleks vastuvõetamatu ma sooviksin, et me hääle, võtaks selle dokumendi vastu sellel nädalal Eh, ning see, seeläbi oleks Lissaboni lepingu jõustudes meil kohe paigas selged reeglid, millega me saame oma võimu kohe rakendada. Seda asja on arutatud juba ennem suve põhiseaduse asjade komisjonis ja veel kord ma tahaksin tänada Richard Corbettit, kes tegi ära suure töö. E, suur tänu, suur tänu härra Martinile oma arvamuse esitamise eest seoses raportiga ja nüüd Rahvapartei nimel annaksin sõna härra Zairile. härra president, lugupeetud liikmed, paljud meie hulgast on väga õnnelikud, et Lissaboni leping on jõustumas. see oli pikk protsess ja ei olnud mitte parlamendi süü, et see protsess niivõrd pikk oli. vastavalt sellele ei ole kõigi reeglite kohene jõustumine samuti eh, viibinud või viibimas parlamendi süül. tahaksin rõhutada, et oluline on, et me peaksime kohe, kui võimalik, kõiki õigusi kasutama. parlament on muutunud palju tugevamaks ja Lissaboni leping parandab oluliselt meie võimalusi ning eh, suurendab meie volitusi Euroopa Parlamendi arendamisel. meie vastutus selles protsessis on tagada, et me tõesti saaksime kõiki neid õigusi kasutada. tahaksin tänada nii raportööri härra Martinit kui ka härra Corbertit kogu nende tehtud töö eest. mõned kõige olulisematest küsimustest nagu kontaktid liikmesriikide ja rahvusparlamentidega või siis see väga range kontroll või suurem rõhk subsidiaarsuse põhi mõttel ning samuti komitee ja kaasotsustusmenetlused, menetlusvolitused, sealhulgas eelarve protsessi osas, kõik need on arengud, mida ma soovin näha ja toetan. kuid tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et ükski neist õigustest ei tohi leida kuritarvitamist või väärkasutust selleks, et äh, aeglustada õigusloomet. me oleme Lissaboni lepingu ratifitseerimise käigus näinud, et üksainus isik, üksainus president omas võimalust äh, nii-öelda süsteemi vastu mängida, samas reegleid järgides. nii et Euroopa Rahvapartei toetab seda raportit ja me tahaksime avaldada tunnustust nii härra Martinile kui härra Corbettile, aitäh! Äh, aitäh!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 see on väga tähelepanuväärne töö, mida härra Korbet ja Martin on teinud ja seetõttu tahaksin neid parlamendi nimel tänada. see töö on valminud väga olulisel ajamomendil, sest esimesel detsembril jõustub uus leping ja siis selleks hetkeks saame me jõustada ka nimetatud kodukorra muudatused see näitab seda, et parlament on valmis selleks, et kasutada kõiki neid instrumente, mida ta vastavalt Lissaboni lepingule võib kasutada. tahaksin rõhutada, et olen loomulikult raportiga nõus ja aga mis puudutab muudatusettepanekuid, siis esiteks oli esimeste konverentsil teatud segadus sellest, millised muudatusettepanekud tuleks vastu võtta ja milliseid mitte. Lissaboni lepingu kohaselt tahaksin öelda järgmist. parlamendi president peaks siinkohal äh, otsustama, kas tõepoolest kõiki neid muudatusettepanekuid saab täie seadusandliku jõuga ellu viia. on ju erakordselt oluline, et me just nendes küsimustes saavutaksime üksmeele ja seetõttu mul oleks väga hea meel, et kui me hääletame muudatusettepanekute osas, siis sellel oleks üksmeelne selle kõrge koja toetus, aitäh! po wypowiedzi suur tänu, tahaksin teile mõlemale öelda midagi väga olulist, et peale eh, fraktsioonide esindajate sõnavõtte kõnelen ma teile tehnilistest lahendustest, mis puudutavad selle raporti üle eh, hääletamist. see on siis esimeste konverentsi tulemuste põhjal. ja nüüd eh, kolleeg Andrew Duff liberaalide ja demokraatide nimel. härra president, ALDE fraktsioon nõustub hea meelega Corberti Martini raportiga, mis seab parlamendi õigele teele, nii et me saame kanda oma suurt vastutust pärast Lissaboni lepingu jõustumist. on oluline, et parlament valmistub saama tavalisemaks või tavapärasemaks äh, parlamendiks. nii et me tõesti osaleksime kogu poliitika spektri otsustes. see osa, mis puudutab rahvusparlamente, siis leping näeb ette, et me peaksime parandama oma koostööd rahvusparlamentidega, kuid äh, jätab siiski kaalutlusruumi konkreetse vormi osas, mille see koostöö peaks võtma. seetõttu peaksime me valmistuma konsultatsioonideks rahvusparlamentidega, saamaks teada, milline on nende lähenemine sellele lepingule enne, kui me paneme paika konkreetsed reeglid või ettekirjutused. päris üksi oma menetluste käigus. seni toimunud katsetused Kosaki egiidi all näitavad väga suuri erinevusi erinevate rahvusparlamentide lähenemises lähimusküsimusele. ja minu arvates on kohane et Euroopa Parlament mõistaks neid erinevusi ja et me ei formaliseeriks liialt neid konkreetseid koostöömeetodeid. ega oma reageeringut subsidiaarsuse mehhanismi toimimisele praeguses asjade seisus. kuid lisaks sellele või see, kõiges muus ALDE fraktsioon toetab neid ettepanekuid, mis meie ette on toodud. aitäh! suur tänu! ja nüüd äh, Roheliste ja Euroopa Vabaliidu nimel härra Hafner, poolteist minutit. jaa, herzlichen Dank! suur aitäh, kallid kolleegid! meie parlament on kiire teeb ära oma kodutöö, on tegutsemisvõimeline. ja minu arvates on see väga oluline siinkohal rõhutada, sest seitse aastat läks selleks, et Lissaboni leping nüüd öö, lõpuks kehtima hakkab, aga meie parlamendis siin kõrges kojas valmistame ette seadusandlikud muudatused ja kodukorra muudatused selleks, et me võiksime pärast esimest detsembrit täie tööga, täie jõuga uue kodukorra alusel tööle hakata ma arvan, et kodukorra eh, tule, kodukord tuleks vastu võtta suure häälteenamusega ja seetõttu on piirdutud nende muudatusettepanekutega, mis otseselt tulenevad Lissaboni lepingu jõustumisest. täiendavad muudatused, mis nõuavad pikemat arutelu, on äh,, äh, vajavad kindlasti ka rohkem selleks aega, kuid minu jaoks on erakordselt oluline, et me just need uued äh, reeglid sätestaksime äh, lähtuvalt Lissaboni lepingust ja et me vastavalt sellele saaksime ka töötama hakata. minu arvates on väga oluline, et muudatusettepanekud, mis on tehtud, hõlmavad ka koostööd rahvusparlamentidega kuid kas me tahame tulevikus nendes küsimustes kaugemale minna, mis puudutab Europarlamendi esindusi liikmesriikides, ma arvan, et selline kodukorraline küsimus eh, peaks leidma arutelu, arutamist eh, tulevikus, aitäh. Eh, suur tänu, härra Hefner. ja järgmisena Ashley Fox konservatiivide ja reformistide nimel. härra president, ma sooviksin siin väljendada oma muret, et meil ei võimaldata arutada Proki muudatusettepaneku üle, eh, mis puudutab liikmete statuudi rakendamist. Elmar Prokk paneb ette, et vastutus läheks juhatuselt, mille koosolekud on privaatsed, kinnised äh,, parlamendile, mille koosolekud on avalikud. mina arvan, et meie valijatel on õigus teada mitte ainult seda, kui palju me endale palka maksame, vaid ka meie erinevate soodustuste ja hüvitiste suurust. ning minu arvates on kahetsusväärne, et teie presidendina mõtlete teisiti. veelgi murettekitavam on see, et seetõttu, et me kardame, et hääletus kukub läbi või et, et hääletus üldse toimub, olete otsusta-, olete te otsustanud äh, arutelu pärssida, mis on ebademokraatlik. ajal, mil kõik räägivad Euroopa Liidu läbipaistvamaks muutmisest ja kodanikele lähemale toomisest, haiseb siin kõik äh, silmakirjalikkuse järele. kui Euroopa Liit soovib parandada läbipaistvust, peame me tegutsema, mitte välja tulema banaalsustega banaalsete sõnavõttudega. on vastuvõetamatu, et me kohtleme oma kodanikke nagu seeni, hoiame neid pimedas ja katame nad väetisega. ma võin teile kinnitada, et ega see küsimus äh, kuskile ei kao ja otsus tuleb varem või hiljem ikkagi vastu võtta, suur tänu. suur tänu, kolleeg. minu arvates on tegemist arusaamatusega. kõike on võimalik arutada, mitte miski ei toimu äh, suletud uste taga, näiteks äh, ühe minuti kõnede puhul pean ma teile vastama kohe, aga otsuste tegemisel tuleb vastu võtta Euroopa Parlamendi reegleid. aga arutelud võivad olla avatud, jah, palun. president, vahest te selgitaksite, miks Brocki äh, Äh, muudatusettepaneku hääletust lubati komisjonis ja see läks seal läbi, aga seda ei lubatud täiskogule. Can... kui te soovite seda arutada, siis me võime seda arutada kohe pärast meie ko-, koosolekut, sest ma ei soovi meie arutelusid praegu hakata keerukamaks muutma siin täiskogul. härra Hans-Peter Martin. One minute thirty Die Demokratie braucht eine Revolution. demokraatia vajab revolutsiooni. see on ikka nii ja ütlen seda sõnaselgelt eriti teile, president. mida te siin õieti teete? Nendele inimestele, kes jagavad euroopalikke väärtusi, ent samas ei kuulu ühtegi poliitilisse fraktsiooni, teete elu keeruliseks äh, artikkel üheksakümne esim-, ühele toetudes teete te siin niisuguse mõõga ja mantli ürituse pimeduse äh, varjus ja äh, te jätate ukse taha need, kes ühtegi fraktsiooni ei kuulu mina kirjutasin teile kirja. Te vastasite mulle kahe kuu pärast, teie vastus koosneb paragrahvidest, olge nii kena inimene, lugege minu kirja veel ükskord, süvenege sellesse. kuidas te saate seda teha, kuidas te saate endale lubada seda, sest meil kui need, kes fraktsioonidesse ei kuulu, me ei saagi pidevalt regulaarset õiget ja õigeaegset informatsiooni kätte ja siis härra Korbet, kelle paremradikaalid välja öö, valisid, kõrvale heitsid, ta ei saa siin täna osaleda, ma tahaksin, et niisugused küsimused siin ei korduks. nagu te väga hästi teate, arutame me teie poolt mainitavat mainitud küsimust, arutelu on praegu pooleli, ärge siin hakake ennatlikke järeldusi tegema, me üritame selle küsimuse lahendada. ja te teate, et mitte ühinenud saadikud ei esitanud ühtegi kandidaat, ei esitanud oma kandidaati. aga me lahendame selle probleemi. daamid ja härrad, ma selgitaksin ühte olulist küsimust. esimeste konverents otsustas et me ei hääleta kolmapäeval härra Martini raportit. tähendab, me ei äh, hääleta neid küsimusi, mis seal ei ole seotud Lissaboni lepinguga, sest neid on tarvis pikemalt arutada. me soovime, et hääletus toimuks kolmapäeval ja me soovime hääletada neid küsimusi, nende küsimuste üle, mis on seotud Lissaboni lepinguga. nii ütles esimeeste konverents ja see otsus tuleb ka ellu viia. nii palju siis teile infoks. nüüd öö, enda nimel kõnelejad. president, of course I understand and support president, ma mõistan ja toetan teie otsust, aga me ei soovi et kolmapäeval hakkaks siin mingisugune eriline möll saalis toimuma. esimesi märke sellest juba on näha. võib-olla vahest te homme äh, saadaksite kõikidele inimestele välja muudatusettepanekud, mis teie arvates ei lähe hääletusele, äh, mis ei puuduta Lissaboni lepingut ja, ja mis siis puudutavad neid, et me saaksime kõik asjad selgeks rääkida enne kolmapäeva, et kolmapäeval hääletusel mingit pikka arutelu ei toimuks. suur tänu, jah ilmselgelt kavatsen ma nii ka tegutseda. aga ma sooviksin kohtuda ka president Cassini ja teiste kolleegidega, et see nimekiri välja töötada. ja ma sooviksin ka teile isiklikult seda näidata. senini pole meil selleks võimalust olnud, sest teid pole lihtsalt kohal olnud. tegemist on tehnilise küsimusega, veel üks härra Mendes de Vigo. ja ma tahtsin sõna võtta samas küsimuses nagu raportöör. selleks, et hääletus tõepoolest sujuvalt kolmapäeval toimuks, meil tõepoolest on vaja siiski teada, äh, millistest muudatusettepanekutest on jutt, mille suhtes hääletamine aset leiab teie meelest? jah, ma vastaksin teile kohe parlamendi teenistustel on kohustus, oli kohustus äh, see nimekiri ette valmistada, ma sain selle neilt kaks tundi tagasi, see on tuli uus ja see tuli minul siis parlamendi teenistustelt ja see koheselt jõuab see ka teieni. ja nüüd härra Carlo Cassini, palun. <clears throat> aitäh. loomulikult me austame teie otsust kuid me peaksime tegelikult siingi arvestama, et niisugune etteteatamine ei ole sugugi seondud äh, Lissaboni lepingu jõustumisega minu arvates, et ka põhiseaduskomisjonil on siiski volitused vastavasisulisi ettepanekuid teha. ja hästi, kui keegi, keegi saadik äh, teeb ettepaneku, algatuse, siis hästi, siis ta võib oma algatusele toetajaid otsida Äh, sõltumata kodukorrast on tal see õigus ja sõltumata sellest, kas Lissaboni leping on jõustunud või mitte. seetõttu ma leian, et see on täiesti õigustatud ja põhjendatud ja kõik need muudatusettepanekud räägivad sedasama keelt. ja selles mõttes ma leian, et kodukorra, kordukorda tulevad viia kõik need muudatused, mis puudutavad äh, Eh, Lissaboni lepingu jõustumisest tulenevaid õigusi. me peame need muudatused tegema Lissaboni lepingu vaimus, muuhulgas puudutab see ka Euroopa eh, Liidu institutsiooni vahelisi suhteid, tahtsin seda rõhutada. Eh, aitäh, aitäh kolleeg ja nüüd härra Sandor Tabadi. suur tänu, president. see arutelu peegeldab väga selgelt seda olukorda, mille kohaselt Euroopa Parlamendis ja Euroopa Liidu ajaloolisest seisukohast toimuvad niivõrd olulised muudatused, et mitte ainult üks raport ei suuda kõiki neid hõlmata, loomulikult ma avastan või avaldan tunnustust härra Martinile ja Corbettile, kuid on endiselt, nii nagu ka teised kõnelejad ütlesid, väga palju lahtisi küsimusi, mida tuleks tulevikus õiguslikult lahendada. toon ühe näite. mul on hea meel näha, et parlament tegi väga selge avalduse põhiõiguste harta toetuseks. sellegipoolest me teame, et äh, on rida riike, kes on soovinud erandit selles osas. Need puudutavad näiteks äh, keelelisi õigusi, samuti on probleeme, mille kohta seni volinikud on öelnud, et need ei ole agi kommuniteeri osad nii et me näeme, et seoses äh, põhiõiguste hartaga on kerkinud küsimus sellest, et tuleb siis defineerida, millised õigused lasevad parlamendil oma seisukohti moodustada. kui me vaatame näiteks keelereegleid Slovakkias, siis härra Orban ei peaks tulevikus ütlema, et see ei kuulu Euroopa õiguse alla üks minut. proua George. härra president, ma olen teie ees demokraadina, inimesena, kellel on ka demokraatlik mandaat, mis on sama nagu kõigil teistel, kes parlamenti on valitud. samuti olen inimene, kes pärineb Ühendkuningriigi piirkonnast, mis on palju kannatanud just nende tõttu, kes soovivad demokraatlikku poliitikat hävitada, seetõttu olen tulnud siia väga suurte ootustega selle kohta, kuidas siin par-, demokraatiat koheldaks. ja ometi siin demokraatlikult valitud liikmena pean ma leidma, et ma olen välja arvatud koordinaatorite koosolekult, mul ei ole midagi öelda esimeeste konverentsil, kus toimuvad väga olulised arutelud ja loomulikult mul on rõõm kuulda, et te püüate lahendada neid küsimusi, kuid ma paluksin teil, härra president, need asjad väga kiiresti lahendada, kuna on oluline, et demokraatlik mandaat, mis sellel parlamendil on, eh, leiaks ka sellest kinnipidamist ma riigin kõigi nende liikmete nimel, kes ei kuuldu fraktsioonidesse, kuid kes on demokraadid ja kes soovivad näha selles küsimuses lahendust, aitäh. härra Elmar Brokk. palun. härra president, kallid kolleegid, kallis kolleeg Martin, õnnitlen sind raporti puhul, kuid samas tuleb ka öelda, et Lissaboni lepingu jõustumisega on Euroopa Parlamendist saanud tõeline demokraatlik parlament, kellel on kõik õigused ja kellel on täieõiguslik õigus neid õigusi ellu viia. ma näen liigseid viiteid sellele, et jaa-jaa, otsustab esimeste konverents. ma näen liiga palju viiteid sellele, Äh, ja vihjeid sellele, et ei soovita seda, et komisjonides tegelikult otsused äh, välja töötatakse ja langetakse, nagu see on kombeks enamikus demokraatiates. Äh, ma näen, et esimeste konverents on võtnud endale liigseid volitusi aga me peaksime siiski arvestama, et kui komisjon töötab välja ettepanekuid selleks, et neid arutada täiskogu istungil, siis ei saa olla, et mingi parlamendi tööorgan, mingi parlamendi sekretariaat, mingi tehniline personal võtab vastu otsuse selle asja sobivuse või mittesobivuse kohta kui andke andeks, kas siis äh, on tegemist mingi hirmuga, et parlamendi saadikud võtavad vastu otsused, mille äh, tagajärgede eest me ise võib-olla alati kaitstud pole? ma igatahes olen täiel öö, äh, määral selle vastu, et parlamendisaadikute õigusi kitsendataks või pisendataks. Gualtieri, one minute thirty seconds Roberto Gualtieri, poolteist minutit. aitäh. Martini raporti vastuvõtmisega täidab Euroopa Parlament vältimatut ülesannet ehk siis täiendab oma kodukorda Lissaboni lepingu sätetest tulenevate õiguste võrra ma leian, et, et raporti sisalduvad muudatusettepanekud sisaldavad kõiki neid äh, uuendusi, kõiki neid äh, täiendatud ja muutunud menetluskordi, mis lepingust tulenevad äh, tähtsad on lepingute läbivaatamise õigused aga ka see, et äh, käsitlemist äh, leiab rahvusparlamentide roll. sest äh, suurem demokraatia, laiem parlamentaarne legitiimsus on need, mis suurendavad meie Äh, laiendavad meie funktsioone ja väljendavad äh, meie suurenenud õigusi. nüüd äh, loomulikult kõik need muudatusettepanekud viitavad sellele, et meil oleks viimane aeg tegelikult asuda ka kogu kodukorra tervik üle, läbivaatamise juurde ja täieliku ümbertöötamise juurde. ma pean näiteks silmas äh, muudatusettepanekut muuhulgas, äh, mis äh, puudutab vaatlejaid ja nende staatust. suur aitäh! suur tänu! härra Paula Rangel, palun. poolteist minutit. suur tänu, president. tahaksin alustada sellest, et äh, avaldan tunnustust härra Corbettile ja härra Martinile raportööridena. ning Rahvapartei liikmena on mul oma seisukoht muudatuste kohta ja tahtsin siin välja tuua peamise, seda ei ole täna veel mm, piisavalt mainitud, see puudutab rahvusparlamente Euroopa demokraatia põhineb Euroopa Parlamendi osas loomulikult Lissaboni lepingus, kuid üldiselt Euroopas äh, kehastub see nii-öelda rahvusparlamentides, nii et meil on nii-öelda kahepoolne legitiimsus sellel demokraatial, rahvusparlamentide roll vabandust, Euroopa Parlamendi roll, sealhulgas õigusloomes ning äh, teisalt koostöö rahvusparlamentidega, nii et ma nõustun täielikult nende ettepanekutega, mis on tehtud. ma ei nõustu selle kolleegiga, kes ütles, et me oleks pidanud jätma hilisemaks nende mehhanismide paikapanemise, mis puudutavad koostööd rahvusparlamentidega, minu arvates ei ole õige, Äh, lähenemine ning kolleegide Saieri ja Broki ettepanekute kohta COSAC-i osas, nendega ma nõustun ja olen solidaarne ka sellega, mida väljendas härra Brock seoses parlamendi ja tema enda liikmete rolli. suur tänu, härra Maaro. on toimunud selle institutsiooni is loomuses eh, tegelikult väga suur muutus, tõeline muutus ja ka teistes institutsioonides, see puudutab meie poliitilist tegevust ja meie võimet anda meile lühikese aja jooksul need legislatiivsed või õigusloomelised instrumendid, mis ait-, annavad meile võimaluse kasutada neid tohutuid võimalusi, mida Lissaboni leping pakub. see, kas me seda suudame, määrab ka kogu Euroopa masinavärgi tulevikku on selge, et siin on kaalul nii föderaalse kui äh, subsidiaarse mõõte laiendamine ja kõik see on meie tulevikku silmas pidades otsustava tähtsusega. seetõttu arvan ma, et antud etapis ei ole me võtnud piisavalt arvesse meie kodanikke, neid, kes on poliitika keskmes tegelikult. ma nüüd selgitan, mida ma silmas pean. Euroopa on meie kodanike elus väga oluline, kuid äh, selle asemel, et äh, üksikisikut või perekonda panna keskmesse, on liikmesriigid kasutanud subsidiaarsust selleks, et edendada oma institutsioone ja seetõttu äh, subsidiaarsus, nii nagu see on äh, väljendatud põhiõiguste hartas, on veelgi tähtsam kui kunagi varem, meil on vaja seiresüsteemi, nii et toimuks tõeline äh, eelnõude hindamine, mis meie ette jõuavad, eriti selles osas, mis puudutab lähimuspõhimõttest kinnipidamist. see on tõeliseks alguspunktiks, kui me tõesti soovime niisuguseid äh, institutsioone, mis juhivad või on taga-, tagatiseks meie kodanikele, mitte nende ülemusteks. härra Mendeste Viigo üks minut. suur tänu. mina räägiksin jällegi muudatusettepanekute vastuvõetavusest. see on see punkt viiskümmend kolm. ma arvan, et te peaksite kuulda võtma härra Kassiini põhiseaduse asjade komisjoni esimehe tarkusõnu, me ei soovi, et Lissaboni lepingu järel otsuseid hakkaksid tegema pärast Lissaboni hakkaks otsuseid vastu võtma parlamendi juhatus. seetõttu palun, härra president, kasutage oma võimu, mis teil on vastavalt kodukorrale, e, ja et vastu võtta ka vastav otsus selles küsimuses. suur tänu. ja nüüd palun raportöör suur tänu, president, suur tänu kõigile sõnavõtjatele. ka mina räägiksin sellest küsimusest, millest rääkis veel härra Mendeste Vigo. härra Cassini äh, nagu tavaliselt oli väga arukas selles küsimuses. muudatusettepanekud mille, äh, millel ei ole mingisugust pistmit Lissaboniga, siis mõnede puhul ma oleksin olnud valmis isegi poolt hääletama, aga mõistlik oleks neid ikkagi ennem pikemalt arutada, ennem kui me nende üle hääletame. liikmetel on öö, äh, täielik õigus öö, äh, tulla välja ettepanekutega öö, juhatuselt pädevusi ära võtta, erinevalt sellest, mida härra Fox rääkis. mina sellega võib-olla ei nõustu, aga seda tuleb arutada veel siin kojas. teised küsimused, nagu näiteks liikmesriikide parlamentide roll, ei ole otseselt võib-olla Lissaboni alased muudatused, aga nagu härra Cassini ütles, on need seotud Lissaboni öö, vaimu rakendamisega, sest liikmesriikide parlamentide roll Lissaboniga seoses muutub. seetõttu minu arvates peaks otsustama, et need on, muudatusettepanekud on asjakohased aga komisjonide roll ja nii edasi ja nii edasi ei ole ilmselgelt seotud äh, Lissaboni lepinguga, seda tuleks arutada hiljem, suur tänu. suur tänu. daamid ja härrad, siinkohal lõpetame oma arutelu ja ka tänase istungi. tuletaksin teile meelde, et hääletus härra Martini raporti üle toimub kolmapäeval. ja järgmine istung, istung jätkub äh, äh, homme kella üheksast, kestab kella üheni ja siis uuesti kolmest kella kahekümne neljani. päevakord on olemas veebileheküljel ja teie dokumentide hulgas, suur tänu!